Euroopa kodanikualgatuse Right to Water järelmeetmete raportööril on sõna neljaks minutiks, palun. aitäh. tegemist on esimese näitega demokraatlikust äh, algatusest, sest see sai üks koma kaheksa miljonit ähm, allkirja. on selge, et äh, kõigil on õigus veele ning äh, veeteenuste omandivorm on kõigile kodanikele väga oluline, sellest küsimusest ei saa mööda vaadata. minu äh, koduriik Iirimaa, mida teiegi hästi tunnete, on äh, pidanud üle elama veehindade suure tõusu ja seetõttu ka protestilaine Iirimaad on ometi peetud üheks progressiivsemaks riigiks, mis puudutab vee maksustamist ja seetõttu on see pahameel ka täiesti arusaadav iirlased ei peaks taluma vee topeltmaksustamist, mis on eriti raske kõige vaesematele kuid äh, hoolimata sellest, et veeteemaline algatus oli väga edukas ja sai väga palju allkirju, tulnud komisjon sellega tegelikult äh, piisavalt kaasa. Neil ei olnud piisavalt ambitsiooni, ei olnud piisavalt äh, tahtmist aru saada, et inimestel on tõepoolest õigus veele ja seetõttu tahaksin seda algatust siin rõhutada, sest need inimesed ootavad ju ikka veel, et Euroopa Liit neile vastaks on kahju, et komisjon ei ole vastuseks suutnud esitada õigusloomelist algatust, mis kinnitaks, et vesi on inimõigus, ligipääs veele on inimõigus. see oli peamine nõudmine ning komisjon on seda siiamaani ignoreerinud. ma äh, loodan, et meie tänane raport, mida me praegu arutame, aitab seda olukorda lahendada. vesi ei peaks äh, olema monopoolses omanduses ja me peame aru saama, et vee-ettevõtete andmine erakätesse on vale, see on alati vale olnud, tegemist on avaliku hüvega. vee pealt ei tohiks keegi kasumit äh, teenida. igasugune tulu, mida ettevõtja saab, peaks koheselt reinvesteeritama taristutesse, see ei peaks minema äh, aktsionäride taskutesse ja seetõttu on väga vajalik, et Euroopa Komisjon saaks aru, et liikmesriigid peavad oma veemajandust korraldada saama nii, nagu nad sobivaks peavad veeteenuseid on järjest äh, rohkem äh, antud äh, taas riigi või kohalike omavalitsuse omandusse, kuigi see vahepeal on olnud erasektoris just nimelt sellepärast, et veesektori erastamine ei ole olnud toimiv lahendus. ma tahaksin avaldada toetust ka Right to Water kampaania autoritele ning kõikidele progressiivselt meelestatud inimestele, kuid ma tunnen Äh, muret selle üle, et Rahvapartei fraktsioon on esitanud alternatiivse ettepaneku, mis võtab ära äh, kõik, äh, mida mina olen püüdnud oma raportiga saavutada. ma saan aru, et Rahvapartei fraktsioonil on omad eesmärgid, mida mõistate teiegi, kui te seda raportit loete, nad soovivad, et minu raport oleks nõrgem ja et ma ei kritiseeriks Euroopa Komisjoni seoses kampaaniaga, mida ma kirjeldasin ja et ligipääs vees, veeni või ligipääs veele ei oleks inimõigus. samuti tahavad nad, et veesektor püsiks erasektoris ja seetõttu leiavad, et komisjon ei peaks selles küsimuses mitte mingit seisukohta võtma ning veesektori erastamine ei ole nende jaoks probleem. üldse on kogu Rahvapartei fraktsiooni raport väga erasektori sõbralik ja välja on võetud ka viide teetipile. nii et Nende raport on ainult üheksa lehekülge pikk, minu raport kolmkümmend seitse lehekülge, nende raport, mis on neli korda lühem, on lihtsalt Rahvapartei fraktsiooni äh, poliitiline seisukoht, kus öeldakse, et jah, kampaania võiks saada rohkem allkirju, kuid kus tegelikult ei tehta mitte midagi nende heaks, kes selles kampaanias osalesid ja nõudsid, et vesi oleks inimõigus. Euroopa Parlament peaks sellele kampaaniale vastama teisiti Äh, peaks vastama jõulise raportiga, et äh, ka meist ei jääks äärmiselt viletsat muljet. kui aga vastu võetakse Rahvapartei fraktsiooni resolutsioon, mida Right to Water kampaania autorid ei toeta, siis äh, ei suuda me näidata ka seda, et Euroopa Liit tegelikult hoolib kodanikest ja tahab e-küsimust lahendada. kui minu raportit vastu ei võeta, siis on Right to Water kampaania lihtsalt surnud, aitäh. Jakovitš istra je jedna mala europska regija na zapadu hrvatske. mina olen pärit lääne horvaatiast sealt on ka hea näide selle kohta kuidas avalik sektor suudab täita kodanike vajaduse vee järele sest tegelikult on tegemist ju põhiõigusega. maapiirkondades on olukord selline kus, kus üheksakümmend üheksa protsenti inimestest omab juurdepääsu joogiveele. ja seda läbi avaliku sektori veeettevõtte. seda tänu avaliku ja erasektori partnerlusele ning rahva solidaarsusele. kuigi mina öö, olen ALDE fraktsioonis, olen ma vastu äh, tingimusteta veemajanduse erastamisele. igal kodanikul on õigus juurdepääsule veele ning seetõttu äh, räägin ma mõneti oma fraktsioonile vastu, sest ma leian, et õigust veele saab tagada ainult siis, kui äh, veemajandus kuulub avalikule sektorile. härra Turmes, üks minut Äh, fast zwei millionen bürger haben in europa diesen aufruf unterzeichnet. peaaegu kaks miljonit inimest on allkirjastanud selle algatuse, et vesi on avalik äh, hüve, see ei peaks äh, olema liberaliseeritud, privatiseeritud teenus ja kontsernide meelevallas. oluline on tagada, et kontsernid ei dikteeriks meile veemajandusega seotud. ma arvasin, et äh, meil parlamendis on äh, tugev enamus äh, olemas selle algatuse toetuseks ja nii see oli ka keskkonnakomisjonis, aga mulle valmistab pettumust Rahvapartei ja ECR-i fraktsiooni seisukoht et äh, Euroopas tuleks äh, jätkata veemajanduse liberaliseerimist ja privatiseerimist ja et äh, TTIP kokkuleppes tuleks veemajandus samuti sisse jätta. ma loodan, et meil homsel hääletusel õnnestub seda arengut takistada. suur tänu. sooviksin tunnustada raportööri tööd raportisse on sisse kirjutatud kõik, millest me rääkisime ka kuulamisel, mille nimi oli SOS päästame äh, vee, see toimus paar kuud tagasi Thessalonikis. tegemist on suurepärase Euroopa veealase kodanike algatusega ja ma arvan, et TTIP-ist peaks komisjon veemajanduse välja võtma ja Euroopa ei peaks toetama veemajanduse erastamist, eriti riikides, mis kuuluvad memorandumi alla, nagu näiteks Kreeka. kuigi näiteks Thessalonikis praegu me sellist erastamist näeme. erinevad Rahvapartei äh, muudatusettepanekud, mis soovivad lahjendada seda raportit, ei ole vastuvõetavad. seega vesi, kanalisatsioon ja nii edasi kuuluvad kõigile kodanikele, nii nagu seda on kuulutanud ka ÜRO konventsioonid. ja nüüd üheks minutiks proua Frenza. aitäh, sooviksin tunnustada kolleeg Boylanit antud raporti puhul. Itaalias hääletas üle kahekümne seitsme miljoni inimese selle poolt, et veemajandus jääks kohalike omavalitsuste omandisse, avalikku sektorile. ja see rahvaalgatus peegeldab seda soovi samuti. selline kodanikualgatus on väga oluline ja ma olen veendunud, et väga tähtis on säilitada see õigus veele, et vesi oleks avalik hüve. ja ma arvan, et meie liit ei saa tõesti üheski teises suunas liikuda. rõhutaksin veel kord asjaolu, et ÜRO on spetsiifiliselt öelnud, et vesi on kõigi kodanike õigus. see on kirjas ka konventsioonides. see on seotud demokraatiaga, meie demokraatliku ühiskonna ülesehitusega ja ma loodan, et meie parlamendi antud teema intarühm võtab samuti äh, selle olulise kodanikualgatuse tähtsaid, tähtsamaid aspekte arvesse, aitäh! suur tänu! ma tõesti ei tea, kuidas selle teema puhul hääletada, ma nõustun nii paljuga sellest, mida raportöör ütleb. ma nõustun, et vesi on inimõigus, ma nõustun, et avalikud teenused peavad jääma välja äh, TTIP-ist. selle üle ei tohikski läbi rääkida, ma nõustun sellega, et vesi peaks olema riiklik monopol. ma nõustun väga paljude äh, muredega siin raportis, mis puudutab näiteks vaesemate riikide veevarustust ja nii edasi. ja meil on ka see kodanikualgatus, millele on alla kirjutanud üle pooleteist miljoni Euroopa kodaniku kuigi siin täna on kohal alla viieteist inimese seda teemat arutamas. seega ma nõustun kõige sellega, samas inimesena, kes on põhimõtteliselt Euroopa Liidu vastu, tunnen ma muret selle üle, kuidas kasutatakse Euroopa Liidu rahasid, millised, kuidas on ohus liikmesriikide õigused ja nii edasi. seega ma tõesti ei tea, kuidas antud teemal hääletada. suur tänu, ma võiksin öelda, et puhake natukene ja mõelge homseni järele, aga järgmisena saab sõna volinik. aitäh! auväärsed saadikud, komisjoni nimel sooviksin ma tänada Euroopa Parlamenti, eriti härra proua Boylanit, äh, selle raporti ees, mis põhineb Right to Water kodanikualgatusel. nagu komisjon ütles oma vastuses algatusele, siis vesi ei ole tavaline kommertsprodukt vaid see on osa meie pärandist, mida tuleb kaitsta ning äh, vastavalt ka kohelda. veele juurdepääsu ei ole iseenesestmõistetav, kuigi paljude eurooplaste jaoks ta seda on. komisjon on alati rõhutanud, et oluline tingimus veele juurdepääsu tagamise puhul on veeressursside kaitsmine ja säilitamine. see on Euroopa Liidu keskkonnapoliitika nurgakivi. Euroopa direktiivid joogivee ning mm, reovee töötlemise kohta, nagu ka vee raamdirektiiv, kehtestavad standardid vee ja sanitaartingimustele ning ka meie veeressursside haldamisele. nagu teie raport ütleb, on ülemaailmselt juurdepääs äh, äh, sanitaarteenustele ning veele ääretult tähtis teema. viisteist aastat pärast äh, aastatuhande eesmärkide kehtestamist, on olukord hal-, endiselt halb, sei-, äh, seitsesada, seitsmesaja viiekümnel miljonil inimesel, inimesel ei ole endiselt juurdepääsu turvalisus, turvasi, turvalisele joogiveele ning kahel koma viiel miljardil inimesel puud-, puudub võimalus kasutada sanitaarteenuseid. seega ma, ma rõhutan punkti, mis äh, soovib äh, tagada puhta vee ja kanalisatsiooni tingimused kõikidele inimestele, see peaks olema ka meie kaks tuhat viiskümmend agendas. Euroopa Liit on valmis selle eesmärgi täitmisele täielikult kaasa aitama läbi oma välisteen- äh,, välis- kui ka sisepoliitiliste meetmete. ning loodetavasti suudame me üheskoos partneritega saavutada mitte väga kauges tulevikus ka käegakatsutavaid tulemusi. ma kinnitan veel kord üle komisjoni seisukoha, et äh, inimõiguste seisukohalt on samuti kanalisatsiooni ja puhta vee äh, õigus väga tähtsad. see kehtib ka Euroopa Liidu enda kohta. esiteks, komisjon nõustub, et vesi on avalik hüve. veeteenuse pakkumine üldiselt on kohalike omavalitsuste ülesanne, sest nemad on kodanikele kõige lähemal. teiseks, komisjon on selgitanud, et nad austavad neutraalsuse põhimõtet. aluslepingud ütlevad, et Euroopa Liit peab olema neutraalne siseriiklike otsuste puhul, mis puudutavad veemajanduse äh, alaseid, alaseid omandiotsuseid, olgu see siis avaliku või erasektori omandis. peale selle Euroopa Liidu alu, aluslepingut mainivad eraldi äh, seda, et veemajandus, ka kanalisatsioon ja joogivesu, vee, vesi on Euroopa Liidu direktiividest väljas äh,, peetakse silmas lähimuspõhimõtet. see kehtib ka kaubanduslepingute kohta. mitte ükski Euroopa Liidu kaubandusleping ei ole piiranud liikmesriikide õigust öö, öö, korraldada ise oma avalikke teenuseid, kaasa arvatud veemajandust. TTIP, ähm, transatlantiline kaubandus ja investeeringute kokkulepe äh, ei erine siin. kolmandaks, kinnitan üle komisjoni äh, pühendumuse teatud äh, sammude astmisele, tagamaks, et need teemad on meie tegevuse südames. ning rõhutan ka seda, et liikmesriigid, nagu raportis öeldud, peavad Euroopa õigustikku ellu rakendama komisjoni edasised sammud äh, keskenduvad samuti sellele, et terve meie elanikkond läbi meie keskkonnapoliitika ja in-, infrastruktuurifondide saaksid juurdepääsu kanalisatsioonile ja joogiveele. rõhutaksin veel kord, kord kodanike algatuse positiivset mõju selles, et äh, veeteema on jälle meie poliitikas kõrgel kohal Äh, ma mäletan küll, et te olete pidevalt palunud, et komisjon tegutseks. komisjon on teie palveid ku-, äh, kuulda võtnud, kaalunud, oleme astunud mitmeid samme, näiteks oleme üle vaadanud joogivee direktiivi, oleme vaadanud vee taaskasutamise algatust ning tulevikus vaatame üle ka vee raamdirektiivi. meil toimuvad pidevalt konsultatsioonid ka sidusrühmadega, kaasa arvatud kodanikualgatuse algatajatega äh, just vee kvaliteedi teemadel. kokkuvõtteks lisaksin veel ühe tähtsa elemendi. Euroopa Liidu veealased sammud on taganud, et suuremale enamusele Euroopa Liidu kodanikest äh, on tagatud juurdepääs äh, puhtale veele ja kanalisatsioonile. liikmesriikidel on mängida suur roll Euroopa Liidu õigustiku ellurakendamisel ning komisjon on töötamas edasiste sammude kallal. me peame kõik koos töötama tagamaks, et Euroopa Liidu veeõigustikku täielikult ellu rakendatakse, seeläbi saab tagada meie kõikidele kodanikele juurdepääsu puhtale veele ja kanalisatsioonile me tervitame äh, teie kojapoolset äh, suurt toetust ning seda, et te kutsute üles ambitsioonikamale tegevusele, eriti mis puudutab äh, kodanike teavitamist ning suuremat läbipaistvust. samuti kutsute te üles selle, sellele, et kõigile oleks tagatud puhas joogivesi ja kanalisatsioon, sellele keskendume ka komisjonis edasises töös. mis puudutab Euroopa kodanike algatust ennast, siis on meeldiv ära märkida, et Lissaboni leping tuli välja selle meeldiva uuendusega, äh, nüüd on see praktikas ka rakendunud ning seeläbi saavad kodanikud äh, paremini osaleda Euroopa Liidu poliitikas, aga parandamisruumi on veelgi. määrus kaks tuhat üksteist murd kaks tuhat üksteist äh, mis puudutas kodanikualgatust, mis öö, vaadati üle kahe tuhande viieteistkümnendal aastal komisjon siis uuris, kuidas kolme aasta jooksul see süsteem on toiminud. raportis toodi välja mitmed probleemid praeguse instrumendi toimimise juures, mille üle tuleb järele mõelda, tuleb uurida, kuidas süsteemi parandada. komisjon ootab nüüd sidusrühmade poolset panust, eriti ootame Euroopa Parlamendi algatusraportit kodanikualgatuse kohta seda saame me komisjonis ära kasutada, äh, äh, kui me üritame parandada Euroopa kodanikualgatuse süsteemi, muuta see võimalikult tõhusaks. komisjon ootab ka edasist koostööd parlamendiga nendel tähtsatel teemadel, äh, õigus veele algatus ning kodanikualgatus üldisemalt. aitäh, härra volinik, arutelu on lõppenud, kolleegid, hääletame homme, istung jätkub